Right, ladies and gentlemen, dear colleagues. daamid ja härrad, kallid kolleegid. kell on kuusteist null üheksa, nüüd tuleb viienda päevakorrapunkti juurde asuda. tere tulemast, härra Jerzy Pomjanovski, Euroopa demokraatia rahastu tegevdirektor, kes tutvustab meile siis nüüd öö, ähm, oma asutuse kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aruannet. Ehm, rahastu on kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast tegutsenud, eh, toetanud neid, kes pole mujalt toetust saanud, ehm, üle miljon, mitme miljoni euro on sellele toetusele kulutud, kulutatud ning ma ei tahakski pikalt siin sissejuhatust teha, palun tutvustage meile oma aastaaruannet, härra Pomenovski. For this opportunity and invitation suur tänu. aitäh kutse eest siia, need, kellel ei ole paberkoopiat meie aruandest, siis siin saalis on see nüüd saadaval. see on Euroopa demokraatia rahastu kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aruanne. aga see on olemas ka elektroonilisel moel nüüd igal aastal oleme juba mitu aastat koostanud oma tegevuse aruannet ja oleme siin käinud ja nüüd on päris, tegemist päris priviligeeritud äh, suhtega, et meid siia kutsutakse, pean toonitama, et Euroopa Parlamendi üheksa liiget meie nõukogus on aidanud kaasa strateegiliste suuniste elluviimisele rahastus. tahaksin ka öelda, et EED-le viidatakse sageli ka Euroopa Parlamendi resolutsioonides. näiteks eelmisel nädalal võeti vastu Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika resolutsioon, kus siis kutsuti üles Euroopa Liidu ja liikmesriike jätkuvalt toetama meie tööd. meie nõukogu sekretäriaadis äh, töötab mitme rahvuse esindajaid, me oleme kõik Äh, pühendunud oma põhimissioonile toetada neid, kes püüdlevad demokraatia poole. Äh, meil on äh, neli põhisõnumit aruandes, kõigepealt kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal oli tegemist meie viienda tegevusaastaga, Euroopa Parlament toetas meid jätkuvalt ja oli kutsutud ka meie aastapäevale me tähistasime seda siin majas ja eh, see oli väga inspireeriv võimalus vaadelda nüüd ka tulevikku. Eh, saime mitmeid kommentaare ja kuulsime, et meie rahastu on eh, kõrgelt tunnustatud ja väärtuslik demokraatia toetamise mehhanism, mida toetab Euroopa Liit ja tema liikmesriigid ütlesin, tihe koostöö Euroopa Parlamendiga, aga ka Euroopa Komisjoni ja teiste institutsioonidega on kujunenud hästi toimivaks koostöömudeliks ning kui nüüd tagasi vaadata, meil on tagasivaateline peatükk ka eh, meie töökohta selles aruandes üle viie tuhande toetustaotluse oleme vastu võtnud, seitsesada kakskümmend kaks granti anti viie, üle viiekümne miljoni äh, euro ulatuses äh, ning ähm, me oleme oma niši nüüd äh, leidnud ja illustreerimiseks tahaksin öelda, et Äh, käisin eelmisel kuul Golani kõrgendikul ühte meie äh, rahastatud äh, külastamas ja me teame, et okupeeritud territooriumi tõttu pole võimalik sellel organisatsioonil kusagilt saada toetust ja nüüd me teame ka, et Vene Föderatsioon ei toeta sõltumatut meediat ja kodanikuorganisatsioone, aga see on kõik seotud ka meie kontinendi tuleviku julgeolekuga ja selles suhtes no, äh, oleme väga rahul Anna Fantiga äh, raporti üle Euroopa Liidu strateegilise kommunikatsiooni kohta, äh, sest seal nimetatakse meid ka kui head näidet ähm, venekeelse mitmekesise meedia toetamisel. nüüd tahaksin rääkida, mis oli kõige väljapaistvam kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal Armeenias on eh, puhkenud demokraatia energia, eh, see on meid motiveerinud, kodanikuliikumine, opositsiooniparteid suutsid ületada Armeenia eh, kodanikuühiskonna ja poliitika lõhestatusse, nüüd töötatakse ühiste eesmärkide nimel ja noored on nüüd humoorikaid proteste korraldanud äh, ja see on hea näide selle kohta, et Armeenia kodanikuühiskond äh, on arenenud. Äh, massilisi protesti, protestiaktsioone korraldati rahumeelselt, kuigi oli näha ka vastupidiseid püüdlusi. nüüd Lääne-Balkani küsimus, vaadake lehekülgi kolmkümmend ja viiskümmend üks tegevus Balkanil on ka väga oluline valdkond meie töös. see temaatika on alates eh, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eh, keskelt meie tähelepanu all esimene tööaasta oli siis kaks tuhat kaheksateist, siis tahaksime rääkida, et kui on ka selliseid piirkondi, kus doonorid lahkuvad, meie oleme eh, püüdnud eh, võtmemeediat toetada ja uusi inimõiguste organisatsioone toetada, andes eh, meed-, vaba meediaorganisatsioonidele rahalist toetust. Egiptus me oleme jätkuvalt toetanud inimõigusorganisatsioone äh, Ehm, paljud neist kannatavad tagakiusamise tõttu ja tahaksin öelda, et Euroopa Parlament ning Euroopa Parlamendi liikmed on eh, väga suureks abiks olnud ja edukalt toetanud meie, eh, meie partnerid, kes on toetust vajanud. nüüd Tuneesia. ED partnerid eh, aitavad kohalike volikogude nõunikke toetada peale viimaseid valimisi see on jälle suund detsentraliseerumisele. me aitame kohalikke kodanikke, tähtis on see, et selline tärkav demokraatia saaks tuge. Moldova, me oleme ehm, toetanud olulisemat TV-jaama, telejaama, kui selle litsents tühistati, me mängisime võtmerolli ka ehm, ajakirjanikke ja meediakanaleid toetanud, kui nad kannatasid uue meediaseaduse tõttu. nüüd, kui need kanalid oleksid kadunud või rahastamine vähenenud, siis oleks vähenenud ka kodanike ligipääs alternatiivse meedia sõnumitele. Ukraina, ma tean, et paljud Euroopa Parlamendi liikmed jälgivad Ukrainat väga tähelepanelikult, äh, mitte ainult valimistega seoses, mis toimusid eile. meie suur mure kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta vältel oli järjest kasvav füüsiline viha, rünnakud, äh, korruptsioonivastaste aktivistide vastased rünnakud Odessas, Harkovis, Mariupolis, äh, tulistamine, pussitamine meil on teada antud üle viiekümne sellise juhtumi kohta ja see on väga murettekitav, eh, sest me näeme, et Ukraina ei suuda aktiviste kaitsta ning kurjategijaid leida. see on, eh, korruptsioonivastane tegevus on muidugi eh, tüütav nendele, kes on korrumpeerunud ja sellepärast nad kasutavad väga, väga ränki vahendeid. nüüd tahaksin öelda ka, et me oleme uue peatüki äh, kirjutanud naiste ja noorte toetamisel. muidugi äh, äh, mehed on ka väga olulised partnerid naiste õiguste tagamisel, sellest räägitakse leheküljel nelikümmend kaheksa seoses Maroko ja Süüriaga aga me oleme ka eh, toetanud Moldova naisaktiviste pärast hiljutisi parlamendivalimisi. me oleme väga uhked selle üle, et kuus uut naissaadikut valiti parlamenti ja eh, nad on varem kõik olnud kodanikuaktivistid ja saanud tuge ED-lt. nii nagu paljudes teistes riikideski, on ähm, traditsiooniline poliitiline debatt täienduseks sellele, et kaasata kodanikuühiskonda ja teha uusi algatusi. nüüd äh, neljandaks, me oleme väga uhked selle üle, et pärast aastaid teste ja eksperimente äh, oleme nüüd välja töötanud uue hindamise ja seiremehhanismi EED-s. see on väga tahtis osa meie metoodikast äh, Ähm, grantide andmine, äh, äh, partnerite jälgimine, kuidas nad meie, oma ideid arendavad, on väga olulised, me peame neid mõistma ja sel põhjusel on seire ja hindamine väga tähtis meie töös. see tagab äh, vastutustundliku lähenemise, läbipaistvuse, see mõjutab meie tööd, aga mitte ainult, see aitab pidevalt täiustada meie lähenemist, ja äh, aitab meil õppida kogemustest. lehekülg viiskümmend neli äh, räägib äh, kogemuste vahetamistest liikmesriikidega. see on väga tähtis, teeme seda iga kord, kui meil tekib võimalus, vahetame kogemusi ka Euroopa Parlamenti vastavate komisjonidega. veel üks lühike kommentaar praegusel hetkel, nii nagu varem nimetati e, ED on heaks kiitnud üle seitsmesaja viiekümne grandi, aga loomulikult äh, me oleme ka tagasi lükanud palju grante, umbes viis tuhat taotlust saadi ja tegelikult olukord on, äh, olukord on täiesti vältimatu, sellepärast et äh, et kõik ei, ei, ei saa toetust saada, aga me nägime, et Euroopa Parlamendis on meie taotlejatel tõpp, sõpru ja eh, näiteks viitan siin Lääne-Balkanile ja tulevikus loodetavasti suudame üksteise tööd täiendada. Eh, ja loomulikult eh, kahjuks me ei saa kõikidele üksikkandidaatidele alati vastata. ja lõpuks tahaksin mõned üldmärkused teha. Need põhinevad meie mm, viieaastase töökogemusel tahaksin rääkida ajahetkest, kus äh, ülemkogu on välja töötanud uued järeldused demokraatia kohta. meie oleme sinna panustanud ning tahaksime öelda, et, äh, et meil on kaks nõuannet, sõltuvalt oma kogemustest. soovitame uusi regulatsioone, mis võimaldavad palju kiiremalt või isegi automaatselt fond fonde äh, ümber jagada või raha, rahalisi vahendeid ümber jagada vastavalt erinevatele programmidele ja erinevate riiklike, äh, e-, erinevatele vajadustele sõltuvalt äh, riigi demokraatia olukorrast Egiptus, Türgi, Aserbaidžaan on meie viimaste aastate näited, kus demokraatia olukord halvenes lausa nädalatega, mitte kuudega halvimal juhul äh, võib ka Moldovas äh, väga täbarasti minna ja nüüd äh, on oluline automaatselt, nüüd peaks olema võimalik automaatselt raha ümber suunata sõltumatu meedia ja demokraatia toetamiseks meie rahastu on osalenud sellise lähenemise elluviimisel juba näiteks haldame Türgi, Aserbaidžaani ja Egiptuse uusi grante. aga praegusel hetkel on, oleme alles äh, eksperimendifaasis, alles katsetame seda uut meetodit, äh, muidugi äh, vähem, vähema vastu on üks põhimõte, aga teisest küljest, kui vähem valitsusele, siis rohkem kodanikuühiskonnale. ja veel tahaksin öelda, et tähtis on mõista, mida sageli nimetatakse hübriidohuks. hübriidoht on väga, äh, väga keerukas erinevate äh, nähtuste põimik, kus on igasugused manipulatsioonid, äh, küberrünnakud, libauudised, tähtis on neid küsimusi tõstata rahvusvahelises julgeolekupoliitika debatis ja hübriidohtudele peab ka olema hübriidvastus, kaasa arvatud eh, investeeringud sõltumatusse kodanikuühiskonda. <clears throat> sellises olukorras on eh, eh, oleme me tõesti valitsustele ja nendele, kes eelarvevahendeid käsutavad, südamele pannud, et mõelge sellele, millised konkreetsed meetmed võiksid kõnele, kõne alla tulla niinimetatud hübriidohtude vastases võitluses ja tuleks kavandada juba eh, meetmete rahastamist ennetavalt. nüüd need eh, kaks eh, tegevuskava, ühte võib nimetada karmiks, teist pehmemaks lähenemiseks, on omavahel seotud ja seega me eh, soovitame eh, põhjalikult hinnata, kui palju peaks tähelepanu millelegi pöörama ja arvestada ka raha kulutamist proportsionaalselt hübriidohtudega. tänan. aitäh, härra Pomjanovski selle aastase aruande tutvustamise eest ja aitäh, et rääkisite rahastu tegevustest. nüüd on meil kuskil kümme-viisteist minutit aega väikseks aruteluks. tervitaksin neid parlamendiliikmeid, kes on rahastu juhatuses, kui nende seast keegi sõna soovib, siis palun, esimesena kolleeg härra Panju. suur tänu, suur tänu teile härra tegevdirektor, selle aastaaruande tutvustamise eest. kõigepealt vabandage, et ma ei kuulnud tervikuna teie sõnavõttu, aga raport äh, on meieni jõudnud ja lugesin seda väga põhjalikult ning äh, sellest on tekkinud ka mõned küsimused. kõigepealt äh, avaldan teile tunnustust selle, selle töö eest, Äh, mille te olete ära teinud viie aasta jooksul alates kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast. ja alati on huvitav selliseid kokkuvõtteid kuulata või lugeda äh, ja näha, et te olete tõesti andnud lisaväärtuse demokraatia arengule nendes riikides, äh, kuhu te oma vahendeid suunate selleks, et siis inimelu paremaks muuta. nüüd vaadake eh, kodanikuaktivismi eh, meediat leheküljel viisteist. see on nagu teie prioriteetne toetusvaldkond, siis räägitakse veel eh, mm, eh, õigusriigist ja korruptsioonivastasest võitlusest, aga võib-olla peaks rohkem tähelepanu eh, pöörama korruptsioonivastasele võitlusele, eriti meie lõunapoolsete, idapoolsete naabrite seas, sest see tegelikult õõnestab kogu kodanikuühiskonda ja riiki. kuidas võiks selles valdkonnas paremini toimida ja nüüd eh, konkreetsemalt rääkides Vahemere lõunakaldast, enamus Euroopa poliitika väljakutseid järgmistel aastatel tegelikult on seotud Vahemere lõunakaldaga, kliimamuutused, sta-, riik, riikide olukorra sta-, demokraatia stabiliseerumine ja kuidas on võimalik jätkusuutlikke lahendusi leida kõikidele nendele väljakutsetele et äh, Alžeeria puhul näiteks äh, on alati olnud vali-, valimistel osalemine välja arvatud Alžeerias on äh, nendes Põhja-Aafrika riikides valimisosalus väga madal olnud ja millised, millised tegurid teid on selles piirkonnas pidurdanud ja kuidas kavatsete uutele väljakutsetele vastu hakata? aitäh! kas on veel kolleegidel tähelepanekuid? kui ei ole, siis härra Pomjanovski, kas palun kommenteeriksite pisut? aitäh ja tänan teid nende küsimuste eest vägagi. Need on igati asjakohased ja tähtsad küsimused. ning ma vabandan, et vastan inglise keeles, ütleb kõneleja, ehkki oskan ka prantsuse keelt, ei ole mu prantsuse keel nii hea, et vastata neile prantsuse keeles Uh, you ask about uh, Te küsisite konkreetselt selle kohta, et kuidas võidelda korruptsiooniga Euroopa idanaabruses, kus loomulikult see osa tööst on kõige suurem osa meie toetusest seoses siis Ukraina, Moldova, mõningate teistegi riikidega tõsi, samaaegselt on see, et tegemist on ka kõige loomulikuma osaga kodanikuaktivismist, sest see keskendub kõikidele mm, probleemidele, mis selles maailma osas ajaloo tõttu avalduvad. küll aga tuleb öelda, et siin on ka teine mõõde kahjuks, nimelt osa korruptsioonist ei ole mitte ainult ajalooline pärand, vaid see on ka suurte naabrite metoodika selleks, et riikide reaalsust eh, mõjutada. ehk siis need vaenlased korruptsioonivastases võitluses ei ole ainult riigisisesed vaenlased, aga sellegipoolest, kui riigistruktuurid on korrumpeerunud, kui ühiskond näeb korruptsiooni igapäevaselt, siis ainult kodanikkond või ühiskond on see, kes suudab sellele tõhusalt vastu võidelda. ja nagu öeldud, Ukrainas oleme me viimasel aastal näinud tohutut kasvu vahetute füüsiliste rünnakute osas korruptsioonivastaste aktivistide vastu. ühte meie toetuse saajat pussitati Odessas, ühte teist tulistati selga, õnneks jäi ta ellu. ja me oleme andnud aru rohkem kui viiekümnest sellisest vahejuhtumist, ehk siis ka korruptsioonivastane aktivism on ka võitlus elu eest, see ei ole lihtsalt mingisugune aktivism, need inimesed on tohutult pühendunud ja tohutult julged ja see on ainus vastus, mis meil olemas on, me peame neid inimesi toetama ja siis leiavad nad ka viisi korruptsiooni vähendamiseks oma riikides, aga selleks läheb aega, läheb aega ja läheb ka palju tööd, mm, mitte ainult siis kodanikuühiskonna toetamisel, vaid ka rahvusvaheline kogukond peab koordineeritult tegutsema, pean siin eriti silmas riikide abistamise programme, muidugi poliitilist survet mis kogu aeg peaks mugavustsoonist välja suruma need riigijuhid nendes riikides, kes ei tee piisavalt esiteks korruptsiooni vastu võitlemiseks ja teiseks selleks, et kaitsta neid, kes nende nimel võitlevad korruptsiooni vastu nendes riikides. Te küsisite ka Vene piirkonna kohta ja meie töökohta seal, te mainisite väga tähtsaid prioriteete. Need ei ole ilmtingimata meie prioriteedid, mitte sellepärast, et me ei pea neid oluliseks piirkonna stabiilsuse huvides või piirkonna kestlik areng ongi tähtis, aga see ei ole organisatsiooni töö, see ei ole Euroopa demokraatia rahastu tööülesanne. meie rahalised vahendid on väga piiratud, aga need eesmärgid on osa Euroopa poliitikast või laiemast poliitikast. algusest peale öeldi, et demokraatia rahastu peab oma niši leidma, ta peab toetama teisi programme ja sellepärast me toetamegi selliseid programme ja tegevusi, mis toetavad nii-öelda suuremaid programme, mida juhivad komisjon, Euroopa Liit ja ka suured kahepoolsed doonorid. ehk siis selles mõttes me keskendume inimeste aktivismile, sõltumatule meediale, poliitilisele areenile uustulnukatele keskendume, sest et kõik need tegutsejad on olulised usalduse äh, toetamiseks ja selleks, et anda inimestele tunne, et ähm, muudatused võivad aset leida ja et on uued inimesed, kes on valmis neid esindama poliitilisel areenil. meie metoodika, kiire tegutsemine, paindlik lähenemine on andnud lisaväärtust, on olnud väga tõhus, toetades neid traditsioonilisi programme, mis käsitlevad kogu piirkonna heaolu ja stabiilsust omaette küsimus on siis see, kas tulemused on head või halvad, aga mina ei ole see, kes seda hinnangut annab. mul on ka üks konkreetne kommentaar Egiptuse kohta, kui tohin. see on üks näide sellest, kus ähm, lihtne vastuolu stabiilsuse ja inimõiguste kaitse vahel, sõltumatu kodanikuühiskonna kaitsemise vahel on minu meelest väga tugevalt seotud. Egiptuse valitsus, president Sissi ründab tugevalt mõõdukat kodanikuühiskonda. ja kui kodanikuühiskond annab alla frustratsiooni või revolutsiooni käigus, mis varem või hiljem aset leiab, sest et Egiptuse majandusel ei lähe hästi, siis see on ainus jõud, mis suudab säilitada muudatused ja mis suudab protestida tsiviliseeritult. kui need mõõdukad inimesed ära kaovad, siis jäävad järele ainult ekstremistid. ja siis ongi ainult kas ekstremistid valitsused või siis nende vastased, kes on samuti ekstremistid, see viib vägivallani, kodusõjani ja taaskord võib olla Vahemerel sadu, kolm, kaks, kolmsada tuhat pagulast. ehk siis EU Egiptuse demokraatiasse investeerimine on investeerimine pikemas perspektiivis, mitte ainult lühema perspektiivi stabiilsusesse. suur aitäh teile, härra. kui rohkem küsimusi või kommentaare ei ole kolleegidelt, siis suur aitäh, et tulite, härra Pomenovski. palju edu teile töös ja juba peatselt loeme teie värske, järgmist järgmist aruannet, suur tänu, ütleb härra esimees poola keeles. ja nüüd? oleme ajakavast isegi ees, aga kui te selle vastu pole, siis võime minna järgmise päevakorrapunkti juurde, kui see kõigile sobib. niisiis, kuues päevakorrapunkt, mis puudutab Ahveti välislähetuse aruannet Serbiasse ja Kosovosse kahekümne seitsmes veebruar kuni teine märts. kuna mina olin selle delegatsiooni juht, siis võin öelda üht-teist delegatsiooni nimel, ütleb härra McAllister, aga muidugi kolleegid võivad ka sõna võtta ja võiks lausa võtta. külatasime mõlemat riiki kahekümne seitsmes veebruar kuni teine märts ajavahemikus. minul oli see võimalus eh, lähetust juhtida, osales veel viis kolleegi Brock, Gill, Tšarneski, Šoltes ja Kolitšek meie visiidi eesmärk oli anda hinnang poliitilisele olukorrale koha peal ja ka vaadata, milline on Serbia ja Kosovo praegune suhe Euroopa Liiduga, muuhulgas kuidas on kokku lepitud reformide ja Euroopa Liidu võimaldatud dialoogiga Belgradi ja Pristina vahel. meie programm oli väga intensiivne, mõlemas linnas, Belgradis ja Pristinas oli poolteist päeva aega, arutasime asju ka poliitilise juhtkonnaga, sealhulgas siis nii koalitsiooni kui opositsioonierakondade esindajatega, kodanikuühiskonna esindajatega, liikmesriikide diplomaatidega, diplomaatidega, kes elavad Serbias ja Kosovos. toetasime mõlema riigi ambitsioone Euroopa Liidu suunal aga rõhutasime seda, et on vaja teha täiendavaid edusamme, eriti sellistes valdkondades nagu õigusriigi põhimõttest kinnipidamine ja meediavabadus. Kosovos kordasime parlamendi positsiooni, mis puudutas viisarežiimi äh, liberaliseerimist ja tervitasime edusamme, mis on toimunud õigusriigi põhimõtte äh, toetamisel, aga tuletasime ka meelde, et just reformide rakendamine on see, mis on edu osas määrav mõlemas kohas, nii Belgradis kui Pristinas, rõhutasime seda, et tähtis on dialoog mõlema poole vahel, selleks et dialoogiga siis minnakse uuesti edasi, et mõlemad pooled lepiks kokku lahtiste küsimuste lahendamises, mis olid juba või enne, kui Euroopa Liiduga liitutakse. ütlesime selgelt välja, et nii Belgrad kui Pristina peavad panustama äh, Äh, sellisesse keskkonda, mis võimaldab neid eesmärke saavutada. esimese asjana Pristina ametivõimud peavad lõpetama sajaprotsendilise tollimaksu Serbia kaupade osas ja ka Bosnia-Hertsegoviina kaupade osas. Teid ei üllata ilmselt, et kõige tähtsamad äh, otsustajad Pristinas ei olnud seda ega meelt, aga me rääkisime ka õiguslikult siduvast leppest selles osas, et nii Serbia kui Kosovo peaks olema etniliselt mitmekesised ning mis tahes leping peab arvesse võtma piirkonna üldist stabiilsust ja rahvusvahelist õigust ja enne, kui annan sõna teistele delegatsiooni liikmetele, siis tervitaksin, tänaksin palavalt esiteks meie vastuvõtjaid Belgradis ja Brežinas, ma näen, et Anna Hustanovitš, Serbia suursaadik, on eh, siin ka täna meiega, aitäh teile selle külalislahkuse eest ja tänaksin ka Euroopa välisteenistust, eriti Senfrobritset, kes on meie suursaadik ja Serbias, ja Nastalia Hostonovat, kes on Kosovos delegatsiooni juht ja tänaksin ka kõiki ametnikke, kes toetasid nii enne lähetust kui ka lähetuse ajal koha peal. nii palju minu poolt ja kolleegid, kui teil on midagi lisada, siis palun, härra Kulitšek. Well, while being convoked <laughs> I would like to add to your speech. lisaksin üht-teist teile. No Czech interpretation. Tšehhi tõlget küll ei ole, ütleb härra Kolitšek, aga tahaksin teile lisada, et, äh, et väga huvitav oli kohtuda ähm, kohalike kodanikega Belgradis näiteks. tundub, et see Kosovo provints on midagi justkui Euroopast eraldiseisvad, kuivõrd Hridana ja teisedki ametiisikud, kes nendes väga jõhkrates lahingutes viimase aastakümne jooksul osalesid. härra McAllister ütleb, et Tšehhi tõlge tegelikult on küll olemas aga härra Kolitšek ütleb, et ta võib ka jätkata prantsuse või äh, Eh, saksa keeles ja jätkab siiski tšehhi keeles. kasutan siis võimalust kõnelda tšehhi keeles. Eh, tavaliselt on küll nõnda, et väga sageli tšehhi kabiini ei ole koosolekul, aga täna on mul tõesti see võimalus. Kosovo mm, juhid on endiselt mm, poliitikud, ehkki tegelikult peaks nad olema tribunali poolt süüdi tunnistatud. nii palju, kui mina tean, siis peamiseks probleemiks Kosovos on see, et majandus et Kosovo provintsi majandus on väga hägune ning nagu kuulsime Poola kolleegilt eh, mõned minutid tagasi siis ei lähe asjad ka sugugi paremuse suunas. on võimalik näha, kuidas eh, liiguvad suured rahasummad, ehitatakse, me nägime uusi tänavaid, uusi hooneid näiteks, jah, aga pole selge, kust need rahalised vahendid pärinevad. nüüd, kui rääkida Serbiast, siis arvan, et me peaksime vabandama sellepärast, et Euroopa Liiduna peaksime me Serbia ees vabandama, sest pommitamise käigus tekitatud kahju keskkonnale need lekkinud kemikaalid, mis pärast pommitamist mulda jõudsid, ühtlasi ka see, et puhastustegevus ei olnud tõhus, purus, purustati pommitamisega kümneid sildu ja tänase päevani on võimalik näha seda, et mm, riik endiselt veel peab tegelema pommitamise tagajärgede kõrvaldamisega. on võimalik näha, et nad ei taha seda teemat tegelikult meiega tõstatada, nad ei taha seda, nad ei taha sellest rääkida, aga on võimalik märgata, et jah, nad, nad küll väldivad seda teemat, aga tõtt-öelda me me võlgneme Serbiale märksa suurema toetuse kui praegu, sest osaliselt me oleme süüdi selles, mis toimus. ja üks teema, millest me veel ei rääkinud, puudutas pommitamise tagajärgi vaesustatud uraaniga sellepärast et äh, seda elementi on väga keeruline kõrvaldada. nii palju, kui mulle praegu tundub, siis see mulje, mis mulle Serbiast jäi, see ei olnud ka esimene kord, kui ma selles Euroopa osas käisin, noore mehena käisin samuti selles Euroopa osas päris sageli ja arvan, et tegemist on huvitava Euroopa osaga ning peaksime sellesse positiivselt suhtuma. ehk siis paari sõnaga eh, kirjeldasin seda, aga loodetavasti järgmisel ametiajal on meil võimalik eh, selle probleemiga ühele poole saada. aitäh, härra Kolitšek! Äh, kas on teisi kolleege, kes soovivad sõna, Edward Kuka, kas te soovite öelda midagi ühiskoosoleku kohta Strasbourgis serblastega? aitäh, härra esimees, ma ei soovinud küll sõna võtta, sellepärast et ma ei olnud delegatsiooni liige, ütleb härra Kukan, aga ma võin paari sõnaga seda kommenteerida küll, eelmisel nädalal toimus äh, stabiliseerimise ja assotsieerimiskomisjoni koosolek tegutsesime nii-öelda erakorraliselt, sest aega oli vähe, vähem kui tavaliselt, aga võimalik oli arutada kõiki päevakajalisi teemasid seoses poliitilise olukorraga ja suhetega Serbia ja Euroopa Liidu vahel. osales võeti mõlemalt poolelt niimoodi positiivselt. ja teemad, millest räägiti, olid kõik need olulised teemad. mõlemad pooled ütlesid, et Serbia on assotsieerumise osas tegemas edusamme, kindlasti edusammud on nähtavad ja rõhku pandi nendele valdkondadele mille osas me oleme veel kriitilised edusammude osas. näiteks siis meediavabadus. komisjoni aruanne ütles kolmandat korda järjest, et meediavabaduse küsimuses edusamme olnud ei ole ja oluline on muidugi näha edu siis dialoogi osas Belgradi, Pristina dialoogi osas. Serbia kolleegid selgitasid, kuidas nemad asja näevad. Nad leiavad, et neid Euroopa Liit õiglaselt ei kohtle, sest nad arvavad, et nemad ei ole selleks põhjuseks, et dialoog, või selle põhjuseks, et dialoog on peatunud mina arvan, et me peaksime olema palju aktiivsemad, sellepärast et Euroopa Liidu tegevused taas see olukord ei muutu. mõlematel pool liikmesriikidel on vaja, neid on vaja natuke tagant tõugata. ja alu-, alustama peaks ka sellest, et need eh, tollimaksud, õigemini tollimaksude tõstmine tagasi võetaks ka, härra esimees, te rääkisite sellest. läbirääkimiste käigus suutsime saada valmis ka ühisresolutsiooni deklaratsiooni teksti projektiga, ma arvan, et see koosolek oli hea ja kõik väljendasime lootusrikkust, et järgmine parlamendi ametiaeg tuleb selline, kus on piisavalt parlamendiliikmeid, kus on piisavalt neid, on, on palju, piisavalt neid parlamendiliikmeid, kes jätkavad selle praeguse delegatsiooni hea tööga, aitäh! Thank you, Edward Kukan, for these additional remarks about meeting last week in Strasbourg, which was short but also very intense. No further comments from you. aitäh, rohkem kommentaare teie poolt ei ole. nii palju siis Ahveti komandeeringust Serbiasse ja Kosovosse. järgmine päevakorrapunkt number seitse, kus me räägime Ahveti delegatsiooni külaskäigust Albaaniasse ja Põhja-Makedooniasse. Ahvet öö, saatis oma delegatsiooniga nendesse kahte riiki, mis soovivad avada liitumisläbirääkimised juunis sellel aastal. delegatsiooni juhtis Tunne Kelam, kohtuti valitsuse, kodanikuühiskonna ja meedia esindajatega. külaskäik toimus poliitilise kriisi ajal Albaanias, kus opositsioon ütles lahti oma parlamendi mandaadist ning korraldas vahel vägivaldseks muutunud demonstratsioone. Põhja-Makedoonias toimus öö, külaskäik ennem presidendivalimisi ning pärast nimelepingu ratifitseerimist. ma tahaksin tänada meie Põhja-Makedoonia kui ka Albaania suursaadikuid nende toetuse eest tahaksin tänada ka võõrustajaid Iraanias ja Skopjas. ma soovisin sõna anda Tunne Kelamile aruandmiseks, aga ilmselgelt teda pole kohal. kas mõni kolleegidest soovib sõna? Edward Kukan. jah, ma sooviksin rääkida Põhja-Makedooniast, palun. mina osalesin delegatsiooni külaskäigul Põhja-Makedooniasse. üsna julgustav, julgustavad olid äh, meie kohtumised ja läbirääkimised seal. eriti rahulduspakkuv oli kohtumine opositsiooniliidri härra Mitskovskiga olukord on praegu selline, et ta kohtub peaminister Zajeviga. see on väga oluline, sest jätkub poliitiline suhtlus kõige kõrgemal tasandil ning täna leppisid nad kokku, et opositsioon osaleb ikkagi parlamendi töös. loodi kaks töörühma, kus täielikult osaleb ka opositsioon ja see tähendab seda, et kuigi opositsiooni toet-, arutanud Prespa kokkulepet, peavad nad seda ikkagi tehtud otsuseks juba, mis on tervitatav. mõlemad pooled töötavad praegu riigipea valimiste kallal, mis toimuvad selle kuu teises pooles ning nad on nõus sellega, et need valimised peavad tõesti olima, olema vabad, läbipaistvad ja õiglased see progress, mida märgiti ära Põhja-Makedoonia puhul, tugevneb veelgi. niisiis, kohtusime kõikide liidritega arutelud nendega olid positiivsed. ja ma arvan, et me peaksime neid tõesti toetama parlamendina, et tõesti pandaks paika liitumisläbirääkimiste algamise, alustamise kuupäev juuni Euroopa Ülemkogul. tulenevalt positiivsetest poliitilistest muutustest, mis on nähtavad viimastel aegadel, peaks see olema ka ülemkogu kohtumise tulemus. Euroopa Parlament peaks seda toetama, aitäh! aitäh, Edward, nende kommentaaridest Põhja-Makedoonia asjus. kas veel on teil kommentaare? ei. sellisel juhul lõpetame Lääne-Balkani kahe missiooni arutelud äh, ning nende komandeeringute kokkuvõte on ka Ahveti leheküljel olemas. järgmisel, äh, äh, järgmise kohtumise toimumine liituvate riikide teemal sõltub eduaruandest ning esialgselt peaks see toimuma kahekümne üheksandal mail. ehk siis paar päeva pärast Euroopa valimisi peaks toimuma ahveti koosolek. me oleme rääkinud volinik Haani meeskonnaga, me soovime kohest infot uue eduaruannet, uute eduaruannete sisu kohta, ennem kui need meediasse jõuavad seda ei ole veel kinnitatud, aga võib juhtuda, et meil toimub koosolek kahekümne üheksandal mail. me oleme nüüd kolmkümmend viis minutit ajakavast ees. kas me võime edasi minna järgmise päevakorrapunktiga? väga meeldiv. päevakorrapunkt kaheksa konfliktide ennetus ja vahendustegevus, praegune Euroopa Liidu suutlikkus ning tulev, tulevikuperspektiivid. vahetame seisukohti Euroopa Rahuinstituudi ning välisteenistuse vahendusüksusega. kas külalised tulevad siia üles? jah, palun, tulge siia poodiumile. So, ladies and gentlemen, item number. daamid ja härrad, päevakorrapunkt kaheksa. meie mandaat hakkab lõppema ja me oleme vastu võtnud nüüd raporteid ka selle kohta, mis puudutavad Euroopa Liidu suutlikkust konfliktide ennetamise ja vahendustegevuse kohta. ning nüüd on õige aeg vaadata tulevikku, mida me saaksime veel ära teha selles valdkonnas <clears throat> me oleme ju kõik ühel meelel, et me peaksime leidma kõikehõlmava lähenemise, kus oleks arengu, julgeoleku ja diplomaatia aspektid kaasatud. et kasutatakse ära kogu Euroopa Liidu võimekust, parlament on äh, diplomaatilises valdkonnas võtnud juhtiva rolli, meie kolleeg Edward Kukan, kes on üks juhtivaid liikmeid selles valdkonnas, räägib veel rohkem parlamendi poliitilisest vahend, poliitilise vahenduse ning dialoogi algatustest. siis härra Michael Keating, tere tulemast teile, kes on Euroopa Rahuinstituudi juhtivdirektor, tegevdirektor, räägib selle instituudi tegevusest rahu öö, toetamiseni konfliktide lahu, lahendamise valdkonnas, siis lõpetuseks kuulame ära härra Rene Fannessi, kes on ka teel siia, ma kuulsin, kes on Euroopa Välisteenistuse konfliktiennetusosakonna juhataja. Ehm, ennem kui ma annan sõna Eduard Kukanile, siis rõhutaksin, et Euroopa Parlament ja Ahvet on EIP loom, mängisid EIP loomises äh, suurt rolli. Äh, nüüd on selle, sest möödunud juba viis aastat. Äh, härra Kukan, kõigepealt teile viis minutit sõna. aitäh, härra esimees, kõigepealt tahaksin tervitada selle ahveti arutelu ajastust kaks nädalat tagasi võttis meie täiskogu vastu raporti Euroopa Liidu suutlikkuse tugevdamisest konfliktide vahenduse tegevuse alal ning viis aastat on möödunud Euroopa Rahuinstituudi loomisest. nüüd on tõesti õige aeg mõtiskleda praeguse Euroopa Parlamendi pärandi üle ennem seda, kui järgmine parlament kokku tuleb ning ennem kui toimuvad uute volinike ning kõrge esindaja kuulamised ärgem unustagem, et kui me tõhusamalt ennetame konflikte ning edendame vahendustegevust, saame me vastu tulla ka meie kodanike soovidele, mida väljendavad pidevalt Eurobaromeetri küsitlused, nimelt, et Euroopa Liit peaks aktiivsemalt edendama rahu, võttes arvesse ülemaailmseid väljakutseid. Euroopa Liit on alati rõhutanud seda, et meil on vaja tugevdada konfliktide vältimise äh, vahendeid ning toetada neid protsesse, kaasa arvatud läbi vahendustegevuse. hiljuti tõid ÜRO peasekretär ning Maailmapank välja tugevad majanduslikud argumendid konfliktide vältimiseks, samuti humanitaarsed argumendid, kus näidati, et kõik võidavad äh, läbi selliste strateegiate, millega välditakse vägivaldseid konflikte. mõned kõige pikemad, kauem kestnud konfliktid, kaasa arvatud meie läheduses Lääne-Balkanil näiteks, vajasid poliitilist äh, sekkumist, kaasa arvatud vahendustegevust, et äh, taastataks stabiilsus, vähendataks migratsiooni ning toodaks meie naabruskonda majandusareng äh, ka meie kodanikele. viimane parlamendi raport andis väga hea ülevaate, millised konflikti vältimis, ennetamis- vahendid Euroopa institutsioonidel on ning toodi välja ka mõningad uuenduslikud ideed selle kohta, kuidas tugevdada Euroopa Liidu tegevust ja seda kulutõhusalt. seal toodi välja ka see, kuidas Euroopa Parlament on muutunud uueks osapooleks selles valdkonnas, mis ka äh, toetab seda tegevust läbi parlamentaarse vahendustegevuse. võin oma kogemuste põhjal kinnitada, et härra Fleckensteini ja härra Vaigliga koostööd tehes eh, ning ka koos volinik Haaniga koostööd tehes Põhja-Makedoonias võin ma kinnitada, et Euroopa Liit võib tegutseda veelgi tõhusamalt, kui kõik Euroopa Liidu institutsioonid ning liikmesriigid töötavad üheskoos. parlamendi raport lähtus ideest, eh, mille on ellu rakendanud juba Euro-, ÜRO peasekretär. nimelt kutsutakse üles looma kõrget vahendajate kogu, kuhu on, oleks kaasatud endised ja praegused Euroopa Parlamendi saadikud. see on üsna lihtne ettepanek, mis ei maksaks väga palju raha, aga öö, tooks öö, kokku kogu Euroopa Liidu poliitilise jõu. nüüd öö, paar sõna ka enda kogemustest äh, meie mandaadi lõpus. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal palus volinik Haan, et Euroopa Parlament toetaks tema jõupingutusi, et lahendada poliitiline kriis endises Jugoslaavia vabariigis Makedoonias. parlament reageeris positiivselt ning loodi kolmeliikmeline vahendajate meeskond sotsiaaldemokraatidest härra Fleckenstein, härra Vaigla Aldest ning mina Rahvaparteist. viimase kolme aasta jooksul oleme töötanud ühise meeskonnana koos volinik Haanina, Haaniga, vahel üheskoos Skopjes, vahel koordineerisime oma külaskäike koos volinikuga, selleks et saavutada võimalikult suurt mõju aga alati töötasime Euroopa Liidu meeskonnana Eh, meie eesmärk oli koostööd teha sealsete erakondadega, et eh, see riik väljuks kriisiks, kriisist. institutsioonide vahelises koostöös toetas meid eh, NEER peadirektoraat, välisteenistus, meie enda sekretariaat ning mis eelkõige oluline, endised ja pea- ja praegune suursaadik Nende töö oli väga pädev ja tõhus. me võime tunda uhkust, et see esimene institutsioonide vaheline äh, vahendusalgatus saavutas olulisi tulemusi. toetasime selle, seda riiki, ilma milleta ei oleks see riik saavutanud seda ajaloolist murrangut selle aasta alguses, kus öeldi jah Euroopa Liidu ja NATO liikmelisusele seeläbi, et võeti endale uus nimi ehk Põhja-Makedoonia. jätkame oma toetust andmist sellele riigile toetame nimeleppe ellurakendamist, aga nüüd me ei ole enam nii palju vahendajad, kuivõrd me toetame dialoogi erakondade vahel et seal tekiks tõeline poliitiline kultuur, mis põhineb dialoogil ja kompromissidel. see omakorda aitab kaasa vastupanuvõime tõstmisele, et vältida tulevasi poliitilisi kriise. me räägime siin poliitilisest äh, kultuurist ja dialoogist, aga mitmetes Lääne-Balkani riikides võime me näha, et see on väga keeruline teema, milleks kulub väga palju aega me töötame väga intensiivselt, aga me pole veel kõike saavutanud. seega sellealane tegus, tegevus vajab tõsist koordineerimist. erakondadevahelise dialoogi toetuseks on Euroopa Parlament välja töötanud uued instrum-, instrumendid, kaasa arvatud Jean Monnet dialoogi instrument. me rakendame konkreetset vahendusmetodoloogiat äh, ning kasutame seda Jean Monnet maja Pariisist väljas, mis on diskreetses kohas äh, ja äh, Brüsseli tuledest eemal. Jean Monnet maja kasutati esimest korda Ukraina puhul, edukalt suudeti, suudeti tugevdada dialoogi ülemraada erakondade vahel. härra Elmar Brok ning endine Euroopa Parlamendi president härra Pat Cox juhtisid seda protsessi ning kasutasid seda Jean Monnet vahendusmetodoloogiat ja instrumenti. Jean Monnet töömeetod oli pragmaatiline, konkreetne ning fokusseeritud sellele, et saavutataks tulemus läbi konsensuse ning see on, äh, sellel põhinevad kõik Jean Monnet äh, dialoogi öö, äh, protsessid. nüüd kasutame me sedasama ka Põhja-Makedoonia erakondade puhul. meie kohtumine toimub seal riigis kohapeal, nii nagu nad ise soovisid. võttes arvesse Jean Monnet dialoogi kontseptsiooni positiivset mõju, siis volinik Haan no, palus hiljuti meilt, et me laiendaksime seda instrumenti ka Põhja-Makedooniast väljapoole, et kaasata kõik Lääne-Balkani riigid. seda toetas ka Euroopa Parlamendi raport, mis võeti vastu kaks nädalat tagasi täiskogul. ning tahaksin rõhutada siin veel paari aspekti. esiteks, meil on vaja, et meie poliitiline lähenemine oleks koordineeritud võimalikult kõrgel tasandil. institutsionaalne koordina-, koordineeritus öö, mida algatas volinik Haan, mida toetasid komisjon ja äh, välisteenistus ja Euroopa Parlament, kaasa arvatud suursaadik Skopjas to-, toimis hästi. lähedasem institutsionaalne koostöö meie talituste vahel võimaldab meil öö, äh, toetust avaldada võimalikult paindlikult. lõpetuseks olen rõhutanud seda positiivset poliitilist rolli, mida Euroopa Liit koordineeritult saab mängida öö, äh, konfliktide vältimises ja vahendustegevuses, nii nagu Euroopa Liit, Maailmapank ja on öelnud, siis tõhus ja kulutõhus vahendus, vahendustegevus, selleks on vaja varajast poliitilist tahet. loomulikult peab see käima koos koordineeritud ekspertide poolse toetusega, mida meeldival kombel oleme me meie parlamendi mandaadi all ka näidanud ning mida rõhutas ka meie äh, viimane raport ning mida toetasid ka meie kolleegid, tänased külalised Välisteenistusest ja Euroopa Rahuinstituudist. konfliktide vältimisene võib olla keeruline, võttes arvesse liikmesriikide ja kolmandate poolte erinevaid seisukohti, aga koordineeritud lähenemist suutsime me tagada läbi institutsionaalse koostöö. samas meiepoolne panus on ainult üks osa me peame eduka tulemuse saavutamiseks kasutama ära kõiki Euroopa Liidu käsutuses olevaid vahendeid. kolmkümmend neli sekundit läks kauem, aitäh! suur tänu, härra Kukan, väga täpne nagu alati ja nüüd kohe ma annan härra Michael Keatingile sõna, palun. suur tänu. Äh, mikrofoni ei ole kõnelejal. Role of European Parliament and AFET tahaksin rõhutada, kui tähtis on Euroopa Parlamendi roll ja Ahveti roll eh, selles, et eh, viis aastat tagasi kutsuti ellu Euroopa Rahuinstituut. mina olen tegelikult eh, alles hiljuti töötanud Euroopa Liidu suursaadikuna või saadikuna Somaalias ja nüüd on mul siis selline privileeg juhtida Euroopa Rahuinstituuti, olen uustulnuk Brüsselis EIP loodi selleks, et toetada ja täiendada Euroopa tööd konfliktiennetuse, konfliktide lahendamise, dialoogi ja vahendustegevuse raames. tegeleme sellega kolmel moel ja tahaksin rõhutada lihtsalt seda, et meie eetiline orientatsioon seisneb selles, et me vaatame millised on nende inimeste huvid, kes kannatavad konflikti tõttu või võivad kannatada konflikti tõttu, kas nad on siis haavatavad kusagil haavatavas riigis või Euroopas. ja viis aastat tagasi, kui EIP loodi, äh, siis äh, minu arvates ei olnud Euroopa kodanike julgeoleku mure nii selge, kui see on praegu tegeleme kolmes valdkonnas, poliitika, praktika ja partnerlus, äh, tegelikult partnerlusplatvormid. poliitikas, äh, nii nagu eelkõneleja kõneles, seisneb meie töö selles, et äh, julgustame Euroopa tegijate ühtset koordineeritud lähenemist Äh, haavatavate riikide äh, suunas, kas olgu tegemist konflikti ennetamisega või konflikti lahendamisega, korraldame diskreetseid kohtumisi konkreetsetel teemadel, konkreetsete riikidega, aga me ei ole päris mõttekoda, kuigi see, see roll on ka väga tähtis, me analüüsime, mida võiks niisugustes olukordades teha, keda kaasata, kuidas, kuidas vähendada ju-, vähendada vägivalda, kuidas julgustada rahukõnelusi, sellise tegevuse järele on tohutu vajadus. ma tulen praegu tagasi Afganistanist, just paar päeva tagasi saabusin sealt, kohtusin Afganistani presidendiga äh,, kõrgema rahunõukogu e-, esimehega, kodanikuühiskonna esindajatega, naiste esindajatega ja seal tuntakse tõelist hirmu selles, selle üle, kuidas rahuprotsess võiks era-, edasi kulgeda ja Euroopa Liit ja liikmesriigid võivad aidata inimesi kokku tuua äh,, Äh, selleks, et mõtiskleda, mis on elujõuline jätkusuutlik rahuprotsess, milline võiks olla ähm, jätkusuutlik rahukokkulepe. praktikas Äh, töötame praegu umbes kaheteistkümnes riigis üle kogu maailma, tegeleme äh, väga konkreetsete asjadega, nimelt toome vaenu, vaenupooli kokku Jeemeni teatud piirkondades, nii et nad saaksid luua aluse läbirääkimistele, töötame ka Süüria pagulastega äh, Äh, arutame seda, kuidas neid turvaliselt tagasi saata koduriiki, samuti Somaali poolsaarel tegeleme kolme-nelja valitsusega selleks, et äh, võidelda äh, vägivaldse ekstremismiga, samuti tegeleme sellega, et suurendame kohtadel äh, konfliktide lahendamise võimekust ning üldiselt tahame me laiendada seda platvormi, kuhu inimesi kaasata eesmärgiga lahendada konflikte. väga tähtis on ka parlamentääride kaasamine, olgu siis liikmesriikide või riikide või Euroopa tasandil. tähtis on ka ettevõtlusringkondade kaasamine, julgeolekuringkondade kaasamine minu arvates on väga oluline praegusel hetkel siin äh, auväärses kojas sellest rääkida, sest äh, praegu räägitakse ka rahu tagamise rahastust. ühe asja olen ma küll ära õppinud, nimelt äh, rahu ei ole võimalik saavutada kõikehõlmava lähenemiseta. pehmest lähenemisest ei aita üksi, kuigi julgeolekuinstitutsioone luuakse, on tähtis siiski ka politsei ja luure ja, ja merevägede ja sõjaväe loomine, institutsioonide loomine, riigiasutuste ülesehitamine ja see ja konflikti lahendamist tulekski äh, vaadelda sellest lähtudes, aga mitte ainult nii, et meil on vaja mingeid ähm, sõjaväelise taustaga eksperte, seega me tahaksime laiendada kaasatavate üksuste isikute platvormi. nüüd, kuidas on Euroopa Parlament kaasatud? meie arvates ja ma ei peagi seda teile kordama, on Ahvetil, välisasjade komisjonil tohutu roll meie töös, ähm, võimalus julgustada neid, kes selles valdkonnas töötavad ja näidata, et, et on olemas poliitiline ja rahaline tugi nende tööle ja et, et see on tähtis, tagamaks Euroopa kodanike turvalisus. kui me just teeme koostööd Ähm, niisuguste haavatavate haprate riikidega meie äh, lähikonnas ja kaugemal. kõik see on omavahel seotud ja see töö väljaspool Euroopa Liitu on seotud otseselt meie julgeolekuga Euroopas, olen, olgu siis tegemist konfliktidega, võõrandumisega, erinevate poliitiliste mõjudega ja tagajärgedega äh, hiljuti avaldatud Äh, Euroopa Parlamendi rahutagamise ja konflikti ennetamise resolutsioon oli väga ambitsioonikas, huvitav, innovatiivne, me toetame seda ja me tahaksime teiega, härra esimees, Euroopa Parlamendiga koostööd teha selleks, et seal avaldatud mõtteid edasi arendada meil on parlamendiga koostööks erinevaid võimalusi, tahaksime seda koostööd tugevdada, tahame kaasata Euroopa Parlamendi liikmeid eh, vaatlejateks Euroopa Rahuinstituudi kaudu, tahame korraldada koolitusi Euroopa Parlamendi ja teistele parlamendiliikmetele, tahaksime laiendada koostööd tahame toetada teid, kui te arutate erinevaid rahutagamise võimalusi ja resolutsioone. nüüd, kui te kõnelete samas sellistel teemadel nagu eh, mitmepoolsus, kliimamuutused, eh, naised ja julgeolek või siis eh, julgeolekusektori reform, siis alati on nendel teemadel ka äh, konflikti ennetamise dimensioon ja hea meelega teeksin nendes valdkondades teiega koostööd. räägime näiteks kliimamuutustest. kliimamuutuste mõju konfliktide tekkimisel on tohutu samas on selliseid väga tõsiseid teemasid, mida tuleb käsitleda nagu tehnoloogilised muutused, mis samuti mõjutavad konfliktide lahendamist. ootan suure huviga edasist koostööd nendes valdkondades. ja veel üks asi, millest ma tahaksin rääkida. me teeme tihedat koostööd Euroopa Liidu liikmesriikidega ja Euroopa riikidega, kes on äh, väga tähtsad, Norra, Šveits ja teised, kes pole Euroopa Liidu liikmesriigid, aga teevad tohutut tööd konflikti ennetamisel. Euroopa väärtused, äh, diplomaatiline kaal, majanduslik kaal, äh, kõik selle võiks ühendada ja panna meie huvide te-, elluviimise teenistusse äh, teatud piirkondades ning ähm, ma muidugi äh, ma peaksin nüüd lõpetama ja lõpetasin kolmkümmend neli sekundit varem kui ette nähtud. aitäh. tõesti, ajakavast kinnipidamisega on väga hästi, ütleb härra McAllister ja ühtlasi on kohale jõudnud ka härra Rene Van Ness, me alustasime natuke varem ja saangi teile kohe sõna anda aitäh, härra esimees, daamid ja härrad! väga huvitav on kuulda, kuidas Michael rääkis siin, et on pikk partnerite nimistu, ma loodan, et ta meelega ei jätnud välisteenistust kõrvale. ahah, alustaksin sellest, et ütleksin, et Euroopa Parlament ja nende resolutsioon on väga tähtis seoses konfliktide äh, ennetamise ja, ja vahendamise ja lepitamisega ja ma tõesti tänaksin kõiki ahvetis, kes sellesse töösse panustasid. meie mõttesuund on samasugune, eesmärk on saada lahti konfliktide lähtepõhjustest, võimaldada selliseid ähm, muutvaid üleminekuid maailmas ja panna inimeste turvalisustegevuste keskmesse räägiksin natuke sellest, kuidas me suhtume konfliktide ennetamisse. eelmise aasta juunis tulime välja aruandega, mis puudutas äh, teemat, et Euroopa Liit kannab keskset rolli maailmas konfliktide ennetamisel ja selles dokumendis on sellised võtmedimensioonid välja toodud, mis välisteenistusel on selles vallas. läbiv põhimõte on see, et konfliktide ennetamine eeldab tööd integreeritult, ei ole ühtegi partnerit, kes suudaks üksi konflikti ära hoida, ei ole ka ühtegi instrumenti, mis seda üksi teeks, ehk siis kõik Euroopa Liidu vahendid, mis on olemas, tuleb koondada, tuleb luua sünergiaid ja tuleb töötada kõikidel konflikti erinevatel tasemetel ja erinevates etappides, midagi ka nii-öelda sulgudes Äh, nimelt räägiksin natuke reorganisatsioonist, mis on välisteenistuses hiljuti aset leidnud, võib-olla osa teist ka juba teab. varem meil oli äh, Prism äh, osakond või direktoraat, kui te olete selle Prismi nimega harjunud, siis seda kahjuks enam pole. Prismist on nüüd saanud täieõiguslik direktoraat millel on ka teised teatud talitused olemas ja kogu selle ümberstruktureerimise eesmärk seisneb selles, et me institutsionaliseerisime selle integreeritud lähenemise, ehk siis me ütleme, et nüüd on meil integreeritud lähenemine turvalisusele ja rahule. see direktoraatis on kaheksakümmend, üheksakümmend inimest ja see peaks andma meile märksa rohkem võimekusi ja hoogu äh, selliseks integreeritud tööks. aga tulles tagasi nüüd konfliktide ennetamise juurde. esimene mõõde, ja räägin neljast mõõtmest kokku, esimene mõõde on see, et kui tahta konfliktide ennetamist tõsiselt võtta, siis tuleb suunata poliitilist tähelepanu. ma arvan, et teie olete nüüd küll viimased inimesed, kellel on vaja veel selgitada, kui tähtis poliitiline tähelepanu on, aga poliitilist tähelepanu on vaja Äh, suurendada seoses konfliktide ennetamisega. teiseks on vaja korrektseid tööriistu ja vahendeid. meil on päris palju vahendeid ja päris palju tööd on tehtud ähm, nende tõhususe tõstmiseks. mainiksin siiski kolme neist. esiteks, eelhoiatussüsteem, Euroopa Liidu konfliktide eelhoiatussüsteem, kui me tahame konflikti ära hoida, siis me peame teadma, mis konfliktist me räägime, mis riiki see puudutab, kuidas me teame, et selline olukord on, ehk siis selline eelhoiatussüsteem, early warning system, on olemas, mis pakub kvantitatiivset, kvalitatiivset teavet, see annab meile infot selle kohta, mis, mis riigis on oht vägivaldseks konfliktist, väga kasulik vahend. ühtne konflikti analüüs on samuti väga oluline vahend mis aitab toetada integreeritud lähenemist, kui konflikti ühtemoodi vaadata, hinnata konflikti lähtepõhjustest ühtemoodi aru saada, siis on võimalik selgelt, koordineeritult aru saada, kuidas asjaga peaks edasi tegelema ja viimaseks mainiksin seda, et on vaja võimekust väga lühikese etteteatamisajaga saada eksperdid, kes kohale saata kuhugi, selleks on vaja rahalisi vahendeid, meil on raamlepisti, raamleping tänu teile, tänu Euroopa Parlamendile. paar aastat tagasi loodi see eh, võimalus, et meie eelarves on see võimekus ekspertide väga lühikese etteteatamisega värbamiseks, see on meil praegugi olemas ja oleme teile endiselt tänulikud. ja nüüd kolmandaks äh, väga tähtis on ka tugevdada oma sisemisi võimekusi, on vaja inimesi, on vaja kolleege välisteenistusest, kellega saab rääkida, ka komisjonis on vaja inimesi, kellega rääkida konfliktide ennetamisest. on vaja ka ühtset eh, sõnavara näiteks, ei piisa sellest, et on üks osakond, kes tegeleb sellega, vaid kõiki tuleb kaasata. ehk siis me oleme alustanud koolitustega, koolitustega kogu väliteenistuses, komisjoni ins-, organites. ja nüüd me proovime luua sellist praktikute kogukonda ja viimaseks partnerlus, nagu öeldud, asju ei saa üksi teha, ka Euroopa Liit ei suuda üksi tegutseda, ehk siis tuleb teha koostööd partneritega ja me töötame äh, Äh, välja väga tugevaid konfliktiennetuspartnerlussuhteid, näiteks ÜRO-ga, meil on olnud konfliktide ennetuse dialoogiga, aastaselt toimub see ÜRO-ga ja me loome ka OECD-ga ja Aafrika Liiduga samasuguseid struktuure, regulaarselt suhtleme nendega. kui nüüd vaadata tulevikku, kui Euroopa Liit tahab siin olla edukas, siis on olla vajalik, et oleks olemas ressursid ja raportis viidatakse korrektselt, et on vaja piisavaid sihtotstarbelisi eh, finantsvahendeid selleks ja siin on vaja teha koostööd parlamendiga selleks, et järgmise MFF-i ajal oleks meil olemas piisavaid sihtotstarbelisi vahendeid konfliktide ennetamiseks ja lepitamiseks. ma arvan, et mul on ka piisavalt aega, ütleb kõneleja, et tuua teile paar näidet meie tehtavast tööst. no et te mõistaksite. näiteks Kesk-Aafrika Vabariigis tehtud töö. me toetasime seal eh, eesistujat tehniliste lepitajatega ja see oli keskse tähtsusega rahuleppeni jõudmisel. väga praktiline, konkreetne toetuse viis kuidas toetada ühte riiki nii tähtsal hetkel, siis äh, naissoost lepitajad, et me teeme Süürias väga palju tööd. Nad teevad koostööd Jeemeniga eesmärgiga tagada, et naised saaksid lepingute rakendamisel suuremat rolli kanda. isegi täna kohtusime Federica Mogheriniga ja naissoost lepitajatega kogu maailmas. Nad said avatult jagada kogemusi, mida tähendab sellise ülesande täitmine naisena, mis on probleemid, kuidas Euroopa Liit neid inimesi paremini toetada saaks. ma loodan, et te nägite ka neid tweet'e, mis sellelt sündmuselt välja tulid, isegi tänase päeva jooksul loomulikult koondame me ka liikmesriike, kutsume parlamente, äh, parlamenti suhtlema selles nii-öelda praktikute kogukonnas, mille me oleme loonud, selleks et meie lähenemisviis oleks lepitamise toetamisel ühtne. konfliktide ennetamise ja lepitamise järele on nõudlus eksponentsiaalselt kasvamas, kahjuks tuleb nii öelda. ja seega on äärmiselt tähtis olla nende arengute esirinnas. Euroopa Liiduna me mitte ainult ei taha tempot hoida, vaid me tahame lausa esikohal olla ja me tahame juhtida ja teeme kõik endast oleneva selle saavutamiseks. ja viimaseks jagan teiega ühte väljakutset, nagu te teate, konfliktide ennetamine ja lepitamine on alati midagi sellist, mida tehakse väga diskreetselt ja seetõttu on vahel raske näidata, milline edu siis olnud on. lisaks sellele omistamise küsimus või, või näiteks, et kui konflikti päriselt ei ole aset leidnudki, siis kuidas omistada see edu endale, kuidas öelda, et, et meie olime need, kes hoidsid konflikti ära, tegelikult see ongi probleem, see ei ole ainult meie probleem see on ka ilmselt EIP probleem, see on Rahuinstituudi probleem, parlamendi probleem, kui ma suhtlesin ÜRO või OECD-ga, siis neil on samasugune probleem. praktikute kogukond konfliktide ennetamise osas on, on see, kes peab jagama omavahel häid näiteid. ehk siis praktikud saavad öelda, teate, näete, tegelikult on mul kümme väga head näidet sellest, kuidas just meie suutsime edukalt konflikti ära hoida ehk siis tegemist on millegagi, mille osas ma tahaks ka teiega koostööd teha ja hakkaksin nüüd kokku võtma. paistab, et ma ei <laughs> suuda nii lühidalt rääkida kui kolleegid. tänaksin veel kord parlamenti raporti eest, kogu teie töö eest konfliktide ennetamise ja lõpetamise osas ja viimaseks muidugi õnnitleksin Euroopa Rahuinstituuti viienda aastapäeva puhul ja rõhutaksin seda, kui tähtsad nad on meie jaoks ja meie koostöö jaoks. sellised instituudid nagu, või institutsioonid õigemini, kui Rahuinstituut, on väga tähtsad, kui me tahame oma tõhusust tõsta ja seetõttu koostöö valitsusväliste organisatsioonide nagu EIP-ga on äärmiselt tähtis, aitäh! aitäh kõigile kolmele kõnelejale, eriti härra Van Nessile viimase sõnavõtu eest. kolleegid tuletaksin teile meelde, et ähm, tähistame Rahuinstituudi viienda aastapäevaga, aastapäeva Euroopa ajaloo majas, Park Leopoldis kell pool kuus. kolleege on siin samuti, kes on Rahuinstituudi juhatuses ja esimesena soovib neist sõna Arne Liits. Good evening, thank you very much for tere õhtust, aitäh nende ettekannete eest. jah, Ahveti komisjon koos keskkonnakomisjoniga koostas selle uue, täiesti uue lähenemise, nimelt kliimadiplomaatia ning seda toetasid ka liikmesriigid nõukogu järeldustes võeti vastu, räägiti nii kliima kui ka veediplomaatiast, mis läheb veelgi sügavamale. me äh, andsime selle raporti koostamise ülesande härra Gutierrezele ning äh, tahaksin tänada ka Helga Schmidti välisteenistusest, ta on endine äh, ase, välisminister Saksamaalt, mina rääkisin sellest ka Müncheni konverentsil, see saab olema üks tähtsamaid teemasid, millest räägitakse ka Müncheni ko-, konverentsi järgmisel, järgmisel Müncheni konverentsi plenaaristungil. siin äh, räägiti Saksa impulsist äh, me, äh, mida me teeme koos Rootsiga, ehk siis me survestame ÜRO-d, et suurendataks teadmisi läbi kohapealse äh, tegutsemise ning pandaks paika see mikrojuhtimine, et iga-aastaselt äh, me teame rohkem sellest, kuidas kliimamuutus mõjutab nii lühemat kui pikema perspektiivi arenguid Rootsi öö, algatas selle töö ning Saksamaa liitus sellega, Helga Schmidt rääkis siin öö, välisteenistusest ja, ja mina oma raportist, mul on seega kaks küsimust selle kohta. üldiselt, mis puudutab kliimadiplomaatiat ja see, see on seotud ka meie komisjoniga, loodetavasti järgmise parlamendi ajal viie aasta jooksul öö, jätkub selline töö, olukord, et kõik mõistavad, et et iga delegatsioon tõstatab ka äh, kliimateema, ükskõik kuhu nad lähevad, nüüd on meil need äh, Katowice tegevuskavad, äh, et me soovime teada, millised on teie Katowice tegevuskavad, kuidas Pariisi eesmärke saavutada. ma tahaksin teilt küsida, te ise mainisite, et kliima on oluline teema, kas te arvate, et meil on vaja selleks mingit eraldi mehhanismi ning see on ka kooskõlas härra Vanisile esitatava küsimusega. järgmise finantsraamistiku puhul on minu jaoks problemaatiline see, et me soovime siin suurendada kakskümmend viis, kolmkümmend protsenti oma panust kliimamuutuse vältimisse, aga aga välisteenistuses, välisteenistus on justkui maha jäänud, neli või viis inimest ainult töötavad selle teema kallal. kas te arvate, et võib-olla tuleks luua mingisugune uus üksus, sest kliima on oluline faktor ning kliimadiplomaatia, nii nagu ka see ÜRO mikrojuhtimise teema on olulised, võib-olla võiks ka välisteenistuses midagi sarnast teha, mõningad liikmesriigid nagu Rootsi ja Saksamaa juba tegelevad sellega. ning äh, äh, mis te arvate, mida uued järgmised eesistujad, nagu näiteks Saksamaa, saaks teha, et see teema tõesti jääks oluliseks prioriteediks ka tulevikus? aitäh, Arno Liits ja nüüd Charles Tannock. aitäh, härra esimees. kõigepealt üks administratiivne aspekt, üks teie ametnik juhtis mu tähelepanu sellele, et ECR-i kandidaat juhatusse lahkus komisjonist poole öö, öö, poole koosoleku ajal ning see, minu kui koordinaatori tähelepanu sellele ei juhitud, ma ei teadnud, et meil üldse öö, mingisugune, keegi esindaja seal juhatuses oli. sellest on muidugi kahju. ma oleksin olnud ise huvitatud võib-olla sellest tööst. ma ei ole kindel, kas Ühendkuningriik on üks nendest kaheksast liikmesriigist, kes on sinna nõukokku ja selle institutsiooni juhtimisse kaasatud. ma eeldan Äh, härra Keating, et teie aktsendist, et te olete pärit sellest riigist, mida ma tunnen kõige paremini ning väga meeldiv praegusel hetkel, äh, et me saame veel sellest rääkida teiega siin, sest kolm päeva tagasi pidime me ju lahkuma juba Euroopa Liidust. olgu, võib-olla siis on see hoopis nali, et ma siin olen, võib-olla ma tegelikult siin üldse ei ole. ma ei, ma ei tea, võib-olla ma ei peaks siin olema, võib-olla me lihtsalt teeskleme, et Euroopa, äh, et Ühendkuningriik on endiselt Euroopa Liidus igatahes minu küsimus on seotud meie homse kohtumisega Michel Barnier'ga, kes, kellega räägime suhetest, tulevastest suhetest Ühendkuningriigiga viimase paari aasta jooksul. kuna ma olen öö, kirglik Euroopa Liitu jäämise pooldaja, kuigi toorina on see keeruline, siis mind huvitavad Brexiti mõjud julgeolekule, kaitsepoliitikale, välispoliitikale ning ma kardan, et konfliktide ennetamisest ning öö, öö, vahendustegevusest ma ei ole öö, piisavalt rääkinud, samas ma olen väga rahul sellega, mida on tehtud Somaalias, mida teie, härra Keating, väga hästi teate, see piraatluse vastane võitlus EU Atalanta missiooni raames, kus, mille peakorter oli Londonis ning mis nüüd on suletud, me oleme kaotanud Atalanta pangandusameti, ravimiameti ja nii edasi, eks olukord peab mingil hetkel muutuma. igatahes minu küsimus on järgmine, et kui Brexit tõesti juhtub, võib-olla selle saab tagasi pöörata, võib-olla toimub teine referendum, kõik on võimalik praegusel ajal ning praegusel hetkel valmistutakse jälle suunavateks hääletusteks alamkojas, võib-olla see natukene aitab olukorda lahendada kuidas Ühendkuningriik saaks jätkata tihedat koostööd teie organisatsiooniga pärast Brexitit, sest see tundub olevat täpselt selline valdkond, mil isegi, kus isegi Brexiti toetajad öö, äh, öö, äh, äh, sooviksid koostööd teha, arvestades meie tugevat öö, julgeolekusektorit, vaatamata Brexitile endale aitäh, Charles Teno, Claire Moody. aitäh, võib-olla meil on siin Ühendkuningriigis ka oma rahuprotsessi vaja. aga see on nüüd kõrvaline teema. ma soovisin rääkida sellest, mida härra Vanis rääkis kommunikatsiooni kohta, mis peab käima käsikäes rahuprotsessiga huvitav oli kuulata härra Keatingit ja ka teid, härra Van Neitsi, et kui te rääkisite praktilisest tööst, mida te teete, siis mõlemad teist mainisid naiste kaasamist rahuprotsessi. Te rääkisite ka äh, erinevate poolte ühe laua taha saamisest äh, ka naiste kaasamise plaanis Jeemenis ja Afganistanis. tõite mitmeid näiteid selle kohta. Äh, ning oluline on ka sellest teadaandmine, mis toimub, sest vahel, kui me räägime siin ÜRO-st ja sellest, et naisi tuleb rohkem kaasata, siis minu arvates me ei räägi piisavalt sellest, kuidas äh, praktiliselt on sellest juba kasu olnud. sest seda teemat ju palju toetatakse ning see on meie töö südames siin rahu tagamisel ning konfliktide ennetuses või öö, sõdivate poolte öö, kokkutoomisel sest naiste kaasamine on siin mänginud väga olulist rolli. aitäh, Claire Moody! järgmisena veel üks Ühendkuningriigi kolleeg, James Carter. britid on nii usinad töötegijad, imelik, et nad veel siin on. aitäh, David! jah, mina suhtun skeptiliselt, ma kardan töö dubleerimist, aga samas iga rahu toetav instrument on ju hea Charles Tannock tegelikult juba mainis seda, aga äh, ja ma ei ole veel päriselt teadlik, kuidas see on, äh, äh, nõukogu töötab, mina toetan küll Brexitit, aga jumal teab, kas me lahkume või mitte, aga see on teine teema. Edward rääkis sellest Jean Monnet majas toimunud kohtumisest Ukraina teemal. minu arvates on oluline see, et kui äh, see tõesti toimib eh, rahuinstrumendina, siis meie parlament on küll väga mitmekesine, ma kartsin alguses, et ainult kolm suurt fraktsiooni, ALDE, Rahvapartei ja Sotsiaaldemokraadid on kaasatud sinna, aga Charles mainis ka, et ECR-il oli nõukogus koht. minu arvates peaks kõikidel parlamendifraktsioonidel tegelikult olema koht nõukogus kuue inimesi ei ole siin kohal, aga me ju teame, et paljud kuue inimesed on kõvat tööd teinud näiteks Venezuela kallal, kuigi nende poliitilised seisukohad on teistsugused. oluline on see just, et Euroopa Liit on ühendatud mitmekesisuses ning kõigil peaks olema õigus oma seisukohti esitada. näiteks kui Elmar Brok räägib, siis äh, äh, kogu austuse juures ma ei nõustu temaga, sest ja ning on vaja ära kuulata teiste arvamused Ukraina kohta samuti. võib-olla saaksime me saada suurema tasakaalu ka Euroopa Parlamendis, kui kuulatakse ära kõik pooled, mina näiteks toetan väga Somaalimaa, Somaalilandi äh, iseseisvust samas kõik need regionaalsed valitsused seal oleks koheselt skeptilised minu seisukohtade suhtes, sest ma toetan Somaalilandi iseseisvust. loomulikult see pro-, protsess on pikk ja kestab edasi, aga minu arvates selleks, et Euroopa Parlament töötaks tõhusalt, tuleks kaasata kõik pooled. nagu öeldud, peaks olema ühendatud mitmekesisuses Just, aitäh James Carver ja nüüd Alain Labasuur, kes ka on nõukogu liige. suur tänu, härra esimees. sooviksin tänada siin härra Keatingut äh, suurepärase töö eest ja nüüd vabandan, et ma siin äh, hilinesin. ma saan aru, et päevakord läks kiiresti edasi ja ma ei kuulnud eelnevat sõnavõttu aga meil on võimalus veel arvamusi vahetada nüüd, kui tuleb Euroopa Rahu Instituudi viienda aastapäeva tähistamine. kui instituut loodi, siis oli meil kaks eesmärki meeles nüüd esimene põhieesmärk on nüüd ka saavutatud, soovisime luua sellise äh, üksuse, mis on võimeline konflikte ennetama äh, ja lahendama, mobiliseerides äh, erinevaid isikuid, äh, protseduure, organeid, kus on olemas oskusteave, rahu tagamise kohta, konflikti ennetamise kohta ning kasutada ära siis Euroopa diplomaatia saavutusi ja oskusi selle sõna parimas tähenduses. muidugi, kui ma nüüd natuke liialdan, näha alati, et kui probleem tekib, siis USA saadab väed, aga Euroopa äh, saadab äh, diplomaadid äh, siin, arstid kohale või siis saadetakse sinigi, sinikiivrid. nüüd ja selles vaimus ongi loodud selline Euroopa Liidu liikmesriikidest sõltumatu, liidust sõltumatu organ, aga siiski neile väga lahedane, kes aitab siis näiteks tegutseda eh, kriisipiirkondades, saades siis Euroopa Liidu institutsioonide garantiid. nüüd eh, kogemused, mis on saadud, on näidanud, et kui me saadame diplomaate, sõjaväelasi, vabaühenduste esindajad kohtadele, eh, siis nad mitte ainult Äh, ei kohtu korra-, kohalike administratsioonidega, vaid äh, annavad edasi kogemusi, mis lähevad edasi ka juba järgmistele põlvkondadele ja äh, see aitab siis sellise ühise Euroopa diplomaatia vaimu tekkimisele ja püsimisele. ma räägin siis nendest Euroopa Liidu liikmesriikidest, kes on kaasatud instituut instituudi töösse. tahaksin kuulda, kuidas teie, härra Keating, näete edasi oma instituudi arengut? Any... suur tänu, Alan Lamassoor, kas on veel sõnavõtusoove, ei ole? kes sooviks alustada nüüd küsimustele vastamisega? Um, well, those... suur tänu kõigepealt nende küsimuste eest ma oleksin pidanud oma sõnavõtus ütlema, et Euroopa Rahuinstituudi töös on unikaalne see, et tal ei ole Euroopa Liidu liikmesriikide esindajatest koosnevat nõukogu. Rene ütles, et meil on tegemist partnerlussuhetega ja tal oli õigus. me teeme e AS-i välisteenistusega koostööd, kes, kes siis omakorda teeb koostööd Defcoga ja eh, DGNR-iga, aga EAS ehk Euroopa Liidu välisteenistus on meie kõige olulisem partner ja lisaks sellele ka liikmesriigid. tegemist on sõltumatu instituudiga, eh, üsna unikaalse nähtusega. sellel on omad eelised Mm, meil on nõukogu, mm, millel on diplomaatiline võimekus, aga oleme sõltumatuna üsna paindlikud ja saame kõnelda kellega tahes. Äh, valitsustegelastega äh, või lihtsalt rahvaesindajatega koha peal, äh, nendega, kes on konflikti segatud, kes võib-olla ei ole ei valitsuses ega ka mitte sel-, nende eh, mitteriiklike organisatsioonide esindajad. ja teiseks tahaksin öelda, et hmm, eh, kui te räägite kliimadiplomaatiast, siis saan teiega ainult nõustuda. minu tähelepanekud on sellised, et no ma vaatan, mida te olete saavutanud ja kaasa arvatud töö, mis on tehtud Afganistanis, Lähis-Idas, Süürias mm, näitab seda, et me oleme nüüd, meil on nüüd palju rohkem teadmisi äh, kliimamuutuste mõjust, ressursside konkureerivast kasutusest, olgu siis maa või veega tegemist ja kui tähtis see on, kui me tahame õiglust jalule seada. tähtis on nüüd kasutada see, neid äh, nii-öelda äh, siseteadmisi ära selleks, et positiivsete tulemusteni jõuda. ja sellepärast küsiksingi endalt, kas, kuidas saaks kasutada kliimadiplomaatiat räägin väga konkreetselt, siin on kõneldud äh, haprate riikide energiakasutusvõimalustest äh,, kuidas ühiskonda ühendada selle abil näiteks, siis Charles Tannock äh, esitis, esitas küsimusi äh, Ühendkuningriigi kohta. Äh, nüüd Euroopa Rahu Instituudi nõukogu on konkreetselt mind palunud otsida nõukogu, nõukogusse liikmeid ja Ühendkuningriik, kui ta soovib, on igati teretulnud nõukogus ma olen juba ehm, kohtunud Alistair Birdiga mõni nädal tagasi ja tema oli väga huvitatud sellest ning palus ka oma kaastöötajatel uurida võimalusi osalemiseks. ta muidugi enam sellel ameti, ametikohal ei ole, eh, kus ta varem oli, aga eh, tema amet on alles nüüd. tahaksin veel öelda, et paljud riigid ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid, aga neil on siiski väga palju pakkuda meie töösse. olen käinud Berliinis, Stockholmis, Pariisis ja Varssavis ja paljudes paikades ja sageli väljendatakse eh, kahetsust, et Euroopa Liidu konfliktiennetusteadmised ei ole võib-olla tulevikul, tulevikus nii kättesaadavad, kui nad on olnud ja ma usun, et Euroopa Rahuinstituut võib-olla saab äh, asja paranemisele kaasa aidata. siis äh, esitas küsimuse Alan Lamassuur. suur tänu teile, teil on täielik õigus. et äh, kogemused, teadmised, mis me oleme saanud konfliktiennetusest, konfliktilahendusest ja koolitusest, Äh, vajab jagamist või, või vajavad jagamist äh, ja tutvustamist. Äh, tähtis pole see, et, et meie sellega tegeleme, vaid neid kogemusi võib ka teiste organisatsioonide ja parlamentide kaudu levitada. teatud riikide, riikides on konfliktiennetus aidanud valimistele kaasa. mõelgem personalile, kes sellega tegeleb, akadeemiliste ringkondadele, kes sellega tegelevad. no meie organisatsioon on suhteliselt väike, aga eh, ma usun, et eh, me saame kaasa aidata sellele teadmiste haldamisele, nii et meie teadmised kuhugile ei haihtuks üks asi, mida ma siiski ei nimetanud, on see, et meie võrgustik vanem nõunikest või kõrgetasemelistest nõunikest on üsna suur, see hõlmab kogu maailma ja meil on tohutu õnn olnud äh, saada osa nende praktilisest kogemusest, Ehm, nende kogemusest, kes on dialoogi suunanud, kes on vahendustegevuse ja konfliktiennetusega tegelenud. tähtis on eh, sellega arvestamine, see puudutab ka mm, inimesi, kes töötavad väljaspool valitsust. Äh, mõnikord me oleme lihtsalt kinni oma äh, valitsuste põhises suhtumises, aga on äh, igasuguseid võimalusi, usuringkonnad ja nii edasi ja seda platvormi tuleks laiendada, tänan. aitäh ja lisaksin veel infoks, et on kaheksa Euroopa valitsust, kes pakuvad rahalist, strateegilist ja muud abi ja vähemalt kolm riiki on lisaks neile veel avaldanud huvi liitumiseks, ütleb härra Keating. ning teatud valitsused, mis ei osale nõukogus, annavad meile ka siiski rahastust konkreetsete tegevuste jaoks, näiteks Norra, Madalmaade kuningriik. ja samuti oleme saanud mitmelt teiseltki riigilt toetust, kes ei taha olla meie nõukogus, aga neile meeldib see töö, mida me teeme. aitäh! härra Vannas. aitäh, härra esimees. lubage, ma vastan ehk kolmele küsimusele. esimene küsimus, härra Liitsi küsimus kliimadiplomaatia kohta. ma arvan, teil on absoluutselt õigus. ma näen kasvu, tegelikku kasvu tähelepanus, mida me pöörame kliimadiplomaatiale, aga Maicel ütles õigesti, et me peame aru saama, kuidas sellele läheneda kas kliimadiplomaatia on sama kui see, et mõelda näiteks maa osas äh, aset leidva konkurentsi teemal, Aafrikas näiteks maa pärast tekivad konfliktid, väga huvitav oleks näha neid dokumente, millele te viitasite, me peaksime paremini sellest teemast aru saama ja selle jaoks on vaja rohkem inimesi, kasutame juba praegu näiteks kliimamuudat-, muudatusi ühe näitajana või indikaatorina meie eelhoiatussüsteemi jaoks, me kasutame kliimamuutusi selle hindamiseks, et kus võib tulevikus tekkida vägivaldne konflikt, see on tõesti novaatorlik lähenemisviis. see, jah, te ütlete õigesti, et me peaksime rohkematki tegema, muidugi me teemegi praegu rohkem, praegu on meil neli inimest, kes sellega tegeleb, Ehm, paar aastat tagasi ei olnud veel kedagi, ehk siis see kasvutendents ilmselt kasvab ja meelsasti jätkame seda tööd teiega. härra Tänak läks küll ära, aga ma tahtsin talle öelda, eh, aga ma saan siis teistele öelda, et Ühendkuningriik on suurepärane näide. Ühendkuningriigi stabiliseerimisüksus oli tõesti esimene üksus, kes äh, üldse konfliktide ennetamise teema maailmakaardile tõi ja kahju, et Ühendkuningriik on nüüd lahkumas, loodetavasti see eh, stabiliseerimisüksusega suhe säilib siiski, et saada kasu nende väga laialdastest teadmistest ja kogemustest. ehk siis me suhtleme nendega, me proovime mõelda, kuidas isegi pärast Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust saaks see töösuhe hea olla. proua Moody mainis kommunikatsiooni või suhtlust, absoluutselt on teil õigus, me peame tegema palju rohkemat, me oleme väga tagasihoidlikud vahel, ütleme, et see on diskreetne töö, aga tegelikult saab teha rohkemat. ehk siis jah, võtan seda südamesse äh, saan öelda seda, et reformi osas on meil nüüd terve osakond, mis tegeleb teadmiste ja õppetundide teemaga, ehk siis see osakond hakkab tõesti hindama seda, mida on saavutatud, mida on võimalik saavutatust õppida ja kas seda on ka võimalik paremini kommunikeerida näiteks liikmesriikidele, eh, laiematele praktikute ringile, kas seda saab kasutada dialoogis OECD-ga, Aafrika Liiduga, ÜRO-ga, selleks, et kõik koos saaks nendest kogemustest õppida, ehk siis äh, kommunikatsioon ja teadmiste haldamine saab olema märksa tähtsam kui kunagi varem. aitäh, Eduard! aitäh, ma arvan, et see oli väga hea arutelu ja näitas see ka seda, et on palju võimalusi selleks, et teha koostööd eesmärgiga saavutada tulemusi kõiksuguste tegevuste puhul, mis eh, on konfliktide ennetamise, lahendamise, lepitamise osas asjakohased, ma arvan, seda arutelu peaks jätkama, sest on võimalik üksteiselt õppida ja olla tõhusam. vastaksin härra Carverile, austatud kolleegile, selle kohta, et kas kõik parlamendifraktsioonid võiksid osaleda eh, lepitustegevustes. see mõte on hea, aga vastaksin et väliskomisjon või siis väliskomisjoni töörühmad on need kohad, kus iga poliitiline fraktsioon saab oma seisukohti, vaateid välja öelda ja seal kõike aga arutatakse, ehk siis see on selline kaasav protsess, aga kui jutt on konkreetsest vahendamisest või lepitamisest, siis siin me peaksime olema praktilisemad või pragmaatilisemad. tuleks valida inimesi kes on päriselt laua äärde istumas ja ma arvan, et sinna päris kõiki ei saa võtta. ehk siis peaksime selles mõttes olema praktilisemad. samuti need lepitusrühmad annavad eh, Linda McCaveni ja David McAllisteri grupi ees aru, kus on taaskord kõigil võimalik oma seisukohti edastada, ehk siis töömeetod peaks olema praegu töö ka tulevikus selline, kui rääkida näiteks Põhja-Makedooniast, siis siin sellega tegelevad Rahvapartei sotsiaaldemokraadid, aga ka näiteks härra Vaigel Aldest, kes on ühtlasi raportöör. ehk siis ei saa välistada, et teatud juhtudel näiteks raportöör kindlasti peaks olema läbirääkimismeeskonna osaks ja kui on näiteks äh, inimene, kellel on mingid konkreetsed eripärad või teadmised, siis äh, kindlasti sedagi võib arvesse võtta, kui pannakse paika läbirääkijaid. ehk siis see mõte on hea, aga peaksime olema pragmaatilisemad ja praktilisemad. aitäh! aitäh, Edward! kas on veel teie poolt tähelepanekuid, kui ei ole, ka laua tagant ei ole, siis äh, suur aitäh kolmele külaliskõnelejale, meeldivat tähistamissündmust teile juba kolmekümne kahe minuti pärast. Alain Lamassoor võtab äh, kolleegide nimel seal sõna. ja nii palju siis tänaseks. lõpetan koosoleku ja näeme homme hommikul kell üheksa täpselt kui meil toimub juba parlamentidevaheline koosolek. meeldivat õhtut!